kallid kolleegid, ma kuulutan meie komisjoni koosoleku avatuks tegemi-, alanuks, tegemist on väga olulise koosolekuga. meil kõigil on tunne, et me oleme jõudnud otsustavasse faasi ja ma tahaksin tänada volinik Oettingeri selle eest, et ta on siin oma meeskonnaga ja tahaksin teda tänada selle pühendumuse eest ja selle töö eest, mida ta on teinud ma tahaksin öelda, et meie eelarvelepitus äh, ei olnud õnnelik. me äh, lõpetasime läbikukkumisega. Äh, me ei Äh, pidime tõdema, et äh, nõukogu ei ole valmis eraldama ühte miljonit äh, Türgile, Süüria pagulastele. see oli väga halb viis, kuidas suhtuda parlamenti, öeldes, et parlamendil pole selles küsimuses midagi öelda nii et, et me peaksime nüüd arvestama nende ootuste ja prioriteetidega, mis ikkagi parlamendil on komisjon oma tasakaalupüüdlustes hindas, et on aeg ähm, kasutada artiklit viisteist punkt kolm. me peaksime äh, arvestama sellega, et proua Kressle andis äh, selle artikli ellurakendamisse äh, väga suure panuse. tegemist on siis sättega, mis on jõus selle aasta esimesest augustist alates ja seal äh, rõhutatakse, kuivõrd olulised on teadusuuringud, sellepärast et nendel rajaneb meie tuleviku, Euroopa tuleviku, Euroopa mandri tuleviku ettevalmistamine. selles punktis ei õnnestunud meil aga nõukogu veenda ning me pidime tõdema, et oli, asi lõppes läbikukkumisega. me ei ole heitunud Eh, sellest, et me peaksime jaanuarist alates eh, esialgsete kaheteistkümnendike süsteemi kasutama, aga me siiski üritame leida kokkulepet, sellest oleks Euroopa asjale kasu. Eh, komisjon austab seda kahekümne protsendi SKT määra, määra, me oleme volinik Oettinger on esitanud äh, uue ettepaneku, see esitati reede pärastlõunal ja seda me praegu ka kuuleme. nii et, et ma annan teile siis sõna ja tänan teid veel kord äh, teie pühendumuse eest ning äh, nende jõupingutuste eest, mida te olete teinud selleks, et meil õnnestuks saavutada kompromiss nõukoguga. lugupeetud volinik, teil on sõna. Verehrter lugupeetud härra esimees, lugupeetud kol-, härra Artüi, lugupeetud saadikud, daamid ja härrad, suur aitäh, et te olete andnud mulle aega, et tutvustada teile meie uut e, eelseisvat eelarvet pärast seda, kui meil üksteist päeva tagasi ei õnnestunud saavutada kokkulepet nõukogu ja parlamendi vahel reedel siis komisjon äh, järgis äh, minu ettepanekuid ja me tulime välja uue eelarve eelnõuga. Äh, see kiideti komisjonis heaks ja homme siis läheb see tekst ka triloogile. me oleme ajasurve all täiskogu Strasbourgis toimub juba järgmisel nädalal ja see on meie eesmärgiks Äh, seal peaks menetlus aset leidma, nii et, et me peaksime üritama kõik teha, et ähm, kasutada siis ära seda uut hoogu, mis parlamendi ja nõukogu vahel on ja saavutama ühise otsuse äh, äh, sellepärast, et kui me hakkaksime järgmise aasta eelarvet kaheteistkümneks osaks jagama, siis sellel oleks kahjulik mõju järgmisele aastale. kõigepealt teatud sektorid äh, ei saanud, ei saaks piisavalt raha, raha, äh, sellepärast et neil oleks vaja rohkem raha, kui nad äh, kaheteistkümnendike süsteemi alusel saaks ja jaanuar-veebruar Äh, on just see, et kuud, kus põllumeestele raha eraldatakse ja, ja ma olen kindel, et nad ei ole rahul sellega, kui nad veebruaris ja jaanuaris ainult ühe kaheteistkümnendiku saavad. Äh, see tähendab, et äh, eelseisva valimiskampaania ajal võivad siis põllumehed meie vastu pöörduda ning samuti teadusuuringutesse jäävad vahendid eraldama, eraldamata, nii et, et teadusprojektid ei saa toimuda ise, iseäranis need uued projektid, mida meie ettepaneku alusel oleks saanud rahastada, need jäävad nüüd rahastamata. me oleme ühiselt ähm, lepitus menetluses äh, üsna palju saavutanud äh, ja olid mõned punktid, äh, kus meil hili-, hilja õhtul enam ei õnnestunud üksmeelele jõuda nii palju siis sissejuhatuseks ja nüüd äh, tahaksin öelda, et komisjoni ettepanek on äh, nii palju kui vähegi võimalik äh, selline, selline, mida me mõlemale poolele vastuvõetavaks peame ja me oleme siia sisse pannud elemente, mis äh, äh, parlamendi ja nõukogu arvates olid olulised, me oleme neid äh, arvesse võtnud ja selle alusel siis üritanud ka ühist seisukohta välja töötada. oluline punktid on loomulikult tööhõive, majanduskasv, julgeolekupoliitika, rändepoliitika, keskkond ja kliimakaitse. ma Lähen kohe kolmanda slaidi juurde äh, kulukohustused äh, on praegu üks koma null null protsenti Euroopa rahvakogutulust, äh, niisiis sada kuuskümmend viis koma kuus miljardit eurot. tegemist oli siis kasvuga võrreldes aastaga kaks tuhat kaheksateist kolm koma üks protsenti. me oleme jätnud endale ka varu üks koma kolm miljardit. meie arvates on see üsna piisav summa ja mis puudutab makseid, siis meie ettepanek on sada nelikümmend kaheksa koma kaks miljardit ja see on võrreldes siis möödunud aasta eelarvega kaks koma neli protsenti rohkem ja nüüd neljas slaid. siin äh, te näete äh, siis EFSI vahendeid äh, rubriigist üks A ligemale kolmsada miljardit eurot oleme siia juurde pandud, Horisont kaks tuhat kahekümnele pakume siis täiendavalt sada miljonit ja tugineme siis artiklile viisteist kolm seejuures. nagu te teate, meil ei ole siin nelisada miljonit, vaid sada miljonit. me oleme siin äh, üri-, pidanud arvet, arvestama ka nõukogu kahtlustega. nii et, et äh, meil ei ole siin seda äh, miljon, nelja miljardit, need tulevad aastast kaks tuhat seitseteist, aga mitte ainult aasta, eelarve aastast kaks tuhat seitseteist kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal seitsmenda teadusuuringute raamprogrammist äh, äh, siis äh, maksti summad lõplikult välja ja kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend, need, et need, need summad siis selle programmi eest nõuti sisse ja samuti kasutamata jäänud vahendid on selle summa sees. Äh, selle, see ongi see nelisada, äh, millest me oleme siis ühe, saja, sada miljonit kasutusele võtnud Erasmus bussile äh, tahaksime siis kakssada miljonit täiendavalt eraldada kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal siis nelisada miljonit äh, see programm rohkem kui aastal kaks tuhat kaheksateist. samuti COSME programmi vahendeid suurendame pisut ja äh, samuti nendele programmidele, mis on mõeldud VKE-dele, see on siis viis miljonit eurot, see summa. ja tulles, eh, kui te tahate vaadata artiklit viisteist täpsemalt, eh, siis seda näete meie slaidil number viis. ma tahaksin mõningaid asju täpsustada proua Kressle juba mainis seda, et tema eelarve kontrolli komisjonis mängis juhtrolli selleks, et artikkel viisteist lõige kolm kasutusele võtta, et see ka nõukogus reaalsuseks saaks, et ka nemad sellega arvestaksid see uus artikkel viitab eh, siis sellele, et kulukohustusega sidumata jäänud vahendid eh, võib panna eelarvesse uuesti sisse ja parlament ja nõukogu peavad selles koha, osas kokku leppima, mingit automaatset protsessi ei ole, aga äh, me ei peaks ka äh, siis seda äh, koheselt tagasi lükkama, seda ettepanekut ning möödunud reedel siis nõukogule tutvustasime juba oma seda ettepanekut peadirektor härra Kurtmann oli selle eest vastutav ja on terve rida liikmesriike, kes äh, seda artikkel viisteist kolm kasutusse neutraalselt suhtuvad. Äh, on ka selliseid liikmesriike, kes seda soosivad äh, ja on mingi kümmekond liikmesriiki, kes tahavad seda ikka tagasi lükata, kes on selle vastu nii et, et äh, see kindlasti saab homsetel aruteludel olema üheks raskuspunktiks. me usume, et meil on hea alus nende vahendite kasutusele võtmine Äh, sellepärast et just nimelt teadusuuringute vallas äh, on äh, vajadus täiendavate vahendite järele väga nähtav. aga nüüd rubriik üks B, mis puudutab noorsootööhõive algatust siin oleme oma esialgsed ettepanekud sada seitsekümmend miljonit suurendanud. ja nüüd on siis sama suur summa käsu-, eraldatud sellele kui aastal kaks tuhat kaheksateist mis puudutab rubriiki kaks, põllumajandus, siis äh, oleme äh, suurendanud äh, vahendeid võitluseks sigade katkuga ning oleme üritanud siis arvestada kõigi nende teemadega, mis lepitusmenetluse käigus tõstatusid. programm LIFE keskkonnakaitse, sellele tahame eraldada ka täiendavaid vahendeid ning äh, me lähtume siis ka sellest ettepanekust, mille komisjon tegi. ja nüüd rubriik kolm, äh, julgeolek ja Euroopa Liidu kodanik, äh, kodakondsus rändeprobleemide reguleerimiseks eraldame nelisada miljonit eurot. see on kindlasti oluline vahede, vahendite kasv me oleme neid viiskümmend kuus protsenti suurendanud me suurendame vahendeid ka Europolile, Eurojustile, EU-Liisale. meil on äh, samuti täiendavaid vahendeid loovale Euroopale, multimeediaprogrammile äh, ja samuti meetmetele võitluseks libauudistega. rubriigis neli on äh, Eh, peamiseks probleemiks Türgi pagulasrahastule vahendite leidmine. Eh, parlament teab, et see kolm miljardit, kust üks miljard peaks oleks eh, uus raha, oli meie ettepanekus kirjas. samamoodi on meil arengukoostöö rahastamisvahendid, samuti naabruspoliitika programmid Äh, kakskümmend üks miljonit eurot. oleme siin vahendeid suurendanud ja äh, tahaksime siis arenguabi äh, oma naabritele suur, suurendada, arvestades siis, et võidelda rände põhjustega. ja see on ka kooskõlas parlamendi ootustega ja siis oleme kärpinud äh, Äh, teatavaid vahendeid. Ähm, nüüd rubriik viis, äh, siin on siis äh, palkade korrigeerimine siin olid, me oleme siia lisanud siis nelikümmend miljonit ja oleme vähendanud ka teatavate asutuste ülesandeid ja pisikesed vahendite suurendamised ka kontrollikojale ja Äh, välisteenistusele. me oleme kõik parlamendi poolt välja pakutud pilootprojektid täies ulatuses arvesse võtnud. ja nüüd äh, slaid seitse. Äh, siin on näha, kuidas siis kulukohustuste investeeringud siis meie teises eelarve ettepanekus on kasvanud ja seitsesada viiskümmend eurot ühtekokku ja suurem osa nendest läheb rubriigile üks A ja üks B ja samuti rubriigile neli. me leiame, et me oleme sel moel suutnud vastata parlamendi ootustele. ja nüüd äh, slaid kaheksa. siin te näete siis ähm, äh, kuidas me erinevaid erirahastamisvahendeid kasutame. Need võimaldavad siis raha rahastamist üle selle paindlikkuse määra, mis finantsraamistikus on ette nähtud. ettepanek näeb ette, et me jätaksime siis eh, kulukohustuse vallas mm, kakssada nelikümmend viis, eh, kaks tuhat nelisada viiskümmend koma kolm miljonit eurot siia. jah kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal on meil siis üks äh, me tuhat kaheksasada üksteist miljonit vahendeid, äh, mille kohta veel nõudeid ei ole esitatud, nii et, et ma arvan, et meil on siin äh, piisavalt vahendeid, et toime tulla siis katastroofide ja teiste ettenähtamatute olukordadega slaidil üheksa näete te siis ajakava ja järgmisi samme homme toimub siis triloog ja meie komisjoni poole pealt oleme valmis tegema äh, kõik selle poolt, et homme kolmepoolsetel kohtum-, kõnelustel ka kokkulepe saavutatakse ja siis saab parlament järgmisel nädalal Strasbourgil siis kas kaheteistkümnendal või kolmeteistkümnendal detsembril siis kogu eelarve üle hääletada aga loomulikult, et see teoks saaks, peab teie komisjon kümnendal detsembril vastavad otsused langetama. nii et, et nagu ma ütlesin, ajasurve on suur. ja räägime veel nendest kaheteistkümnendikest see on väga suureks kahjuks nendele vahenditele, mida meil järgmistel aastatel läheb vaja jah, ja see puudutab negatiivselt kõiki osapooli. räng, rändest põllumajanduseni välja ja samuti Horisont kahtekümmend, kaks tuhat kahtekümmend, Erasmus plussi, seda kõike me ei suuda piisavalt kaheteistkümnendikega äh, rahastada, nii et, et just nimelt Erasmus pluss ja Horisont kaks tuhat kahekümne täiendavate vahendite erandamine ei saa ilmselt teoks. mis puudutab põllumajandus, siis eh, igasugused eh, maksed eh, ei ole enam põllumeestele piisavad kaheksakümmend kuni seitsekümmend viis protsenti protsenti vahenditest on vaja ära kasutada põllumeestel just nimelt jaanuaris või veebruaris äh, ja mm, kindlasti ei ole äh, see põllumeestele vastuvõetav äh, põllumehe, vabandust, Erasmus plussi puhul mm, umbes neli tuhat stipendiumit on kaalul ja kui meil on kaheteistkümnendike süsteem, siis jällegi me ei suudaks neid piisavalt rahastada, sest need tuleb välja maksta esimeses kvartalis. ja äh, Euroopa Teadusuuringute Nõukogu äh, vajab äh, just nimelt sadat miljonit maksetena järgmise aasta jaanuaris ja äh, seda on rohkem kui need kaksteist osamakset, mida nad selle aasta eelarve põhjal võiksid saata nii et, et ja sellel on ka tagajärjed, mida me kindlasti ei soovi. Euroopa ühendamise rahastu osas ähm, me jällegi ei äh, saavuta näiteks Caesari projekti ellurakendamist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 asjadega ühele poole ja ma võiksin tuua veel palju teisi näiteid. Samosele uute pagulaste vastuvõtukeskuste loomine, äh, Frontexi tegevuse laiendamine oleks samuti keeruline ja nõnda edasi ja nõnda edasi. ja seetõttu on meil äh, põhjused, miks kõik kolm osapoolt, äh, parlament, nõukogu ja komisjon peaksid homme üritama kokkuleppele jõuda. ja lõpetuseks siis slaid üksteist eelarve e, nii nagu te näete, te näete, et vahendeid on suurendatud just nimelt nendes valdkondades, kus tei-, mis on teile oluline, julgeolek, tööhõive, investeeringud, noored ja peaaegu viis miljardit eurot, kolm koma üks protsenti on vahendeid suurendatud. me peaksime nägema ka, milline on kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve tähendus. see on eelarve, mis peab vastama valimiste aastal nendele ootustele, mis meie kodanikel on ja ma olen valmis vastama teie küsimustele, ka minu peadirektor ja minu kabineti liikmed on siin kohal ja on valmis samuti vastama, nii et, et kui, kui teile midagi ebaselgeks jäi enne triloogi, siis äh, veel ka triloogi käigus on meil võimalik asju selgitada, nii et, et iga küsimus, iga eh, eh, asi tuleb homseks ära lahendada. suur aitäh! Merci, merci, monsieur. suur aitäh, aitäh, härra volinik, selle väga selge ettekande eest. Te ütlesite, et Eh, kui me läheme kaheteistkümnendike süsteemile, siis seisab ees väga palju ebamugavusi ja ma tahaksin veel rääkida sellest miljardi eraldamisest Türgile. see on, eh, sellel on tagajärjed eh, ja need tulenevad kompromissivalmiduse puudumisest jah, ma tean, et te olete huvitatud parlamendi seisukohast, annan kohe sõna meie raportöörile härra, härra Viotile ja äh, te peate hakkama saama kuue minutiga, see oleks suurepärane. aitäh. meil on olnud nii palju arutelude voorusid. nii et kas viis või äh, kuus minutit, ma igatahes tahan tänada volinikku, kogu tema meeskonda selle eest, et nad nii palju tööd on äh, teinud nii intensiivselt on viimase, viimaste nädalate ja tegelikult ka kuude jooksul töötanud selle kallal. ta on äh, minuga kogu aeg äh, ühenduses olnud, teiega ja tegelikult kõigi asjaomaste osapooltega siin. reedel saime dokumendi. natukene on meil olnud aega, et seda läbi vaadata ja mul ei ole tegelikult volinikule isegi kuigi palju küsimusi homme läheme ettevalmistavale koosolekule, kus me valmistame ette parlamendi seisukoha ja praegu on vaid üks küsimus volinikule. kas nõukogu on midagi arvanud? kas see on nõukogule vastuvõetav? peame loomulikult kiiresti liigutama ja volinik meenutas meile, kui tiheda, tihe on meie ajagraafik igasugune viivitus on väga kulukas. see aitab meile meie mõtteid kenasti fokusseerida ja tuleme tagasi selle juurde homme, et oma seisukoht vormistada, aga me tõesti peame teadma, millise seisukoha võtab nõukogu. kas nad on valmis kokkuleppele minema või ei? Te rääkisite võimalike kaheteistkümnendike äh, lahendusest. kas te olete seda esitanud ka nõukogule? kas nõukogu on samavõrd valmis kui meie samamoodi vastutust kandma, nagu meie seda teeme, eeldades, et me seda teeme? ja siis viimane küsimus volinikule. Teil oli õigus meile ära näidata, millised on tagajärjed, kui me läheme kaheteistkümnendike süsteemi peale aga ei tohi olla kaheteistkümnendiku ähvardust, kaheteistkümnendike ähvardust. peab olema võimalik seda teemat meile vastuvõetavaks te teha ilma kaheteistkümnendikega ähvardamata ja loomulikult jaanuaris, kui viivitub kaks asja, viivituvad asjad kaks nädalat, siis ei ole maailma lõpp, see on lihtsalt viivitus ja meile kuidagi ei meeldi äh, see, et meile avaldatakse survet äh, sellega, et kohe-kohe kukub maailm kokku, kui me hakkame kasutama kaheteistkümnendike süsteemi. meie oleme valmis oma vastutust kandma, raportöörina on mul mandaat selleks. aga kui me aktsepteerime teie ettepanekut, härra volinik, kas siis saate meile öelda, et nõukogu samamoodi seda aktsepteerib? ja alles siis, kui meil arutelud toimuvad, saame seda pidada ausalt ja avatult. isegi kui teeme seda natukene kiirustatult, siis homme saame esitada korrektse läbirääkimiste seisukoha. aitäh ja nüüd saab sõna Jens Kaier, palun. tal ei ole midagi öelda. härra Rüübihil ilmselt oleks palju öelda, aga kuna teda kohal ei ole, siis äh, ei saa talle sõna anda ja nüüd variraportöörid, kellel on kolm minutit ja kõigepealt Monika Hoolmaier. lugupeetud esimees, kõigepealt tahaksin tänada selle ettekande eest ja äh, selle eest, et te olete mõningaid edusamme teinud selles valdkonnas, mida me juba oleme siin ka maininud, te olete palju, mõned asjad siia sisse pannud Äh, mul on hea meel, et äh, viisteist kolm on vähemalt justkui rahuettepanek nüüd kõnelustele esitatud. Äh, jah, me ei saa täielikult neid vahendeid tagasi, aga viisteist kolm ei sea lihtsalt mingeid piiranguid ma olen äh, põnevil loomulikult, äh, mida nõukogu sellele, sellest arvab, kuidas ta reageerib ja mul on mulje, et äh, mõningad rahandusministeeriumid soovivad, et seda teemat ei oleks kunagi tõstatatud, sest nad oleksid tahtnud neid vahendeid enda käsutusse jätta minu arvates on positiivne ka see, et me oleme oluliselt suurendanud vahendeid Horisont kaks tuhat kahekümnele, siis teadusuuringute vallas oleme vahendusi suurendanud, teiste programmide osas on see vahendite suurendamine olnud kasinam, need on suure surve all EASO äh, seadusloome tegevusega on siin samuti arvestatud, see on siit välja jäetud äh, ja äh, võib-olla me siis võtame veel täiendava eelarve vastu, lisaeelarve selle küsimuse jaoks esma ja eba osas on positiivne, positiivne on ka see, et me oleme siin vähemalt Lääne-Balkanit maininud me kogu aeg räägime, et me soovime Lääne-Balkani strateegiat, aga meil ei ole selleks piisavalt raha. nii et, et äh, see asi on tõesti raskustega meil õnnestunud äh, mina olen alati olnud valmis Türgiga partnerlusse rohkem panustama, eks vaatame, mis nõukogu poole pealt tulevad. aga minu arvates on tegemist väga hea lähtealusega, et äh, meie oma parlamendist äh, oleme öelnud, et see seisukoht, millele me eelmisel aastal asusime, äh, see on nüüd peaaegu täielikult siia ka sisse läinud ja see on positiivne. Äh, mis mulle aga natukene probleeme tekitab, puudutab rubriiki viis ja selle kohta tahaksin komisjonile esitada küsimuse. mul on väga hea meel selle lepingute üle ja selle üle, et Austria eesistuja Äh, ja noh, on öelnud, et komisjonis tuleb veel kord personali vähendada, minu arvates on äh, parlamendi seisukohalt selline personali vähendamine muutunud talumatuks, me oleme viie protsendi võrra koosseisu vähendanud ja ma arvan, et, et äh, me peaksime Äh, äh, äh, praegu üritatakse lihtsalt komisjoni töövõimetuks muuta ja niimoodi ei saa lihtsalt tegutseda ja niimoodi muutub nõukogu tugevamaks. ja, ja meie soovime siin parlamendi poole peal, et komisjon oleks tugevamaks. kui te aitate nõukogu, siis aitate liikmesriike, nende ministeeriumid ja mitte meid, nii et, et Eh, see tooks tagasi valitsustevahelise suhtluse tasandi ja mina seda ei soovi. ütlen väga selgelt välja, et eh, minu jaoks eh, oleks Rahvapartei ja Rahvapartei jaoks oleks selline seisukoht väga raske. aitäh ja nüüd saab, saab sõna Bernd Kölmel. aitäh, aitäh, volinik Oettinger suur tänu selle suurepärase töö eest, mida te oma meeskonnaga olete teinud ja kas selle eh, ülevaate eest täna, ma arvan, et eh, see oli vägagi asjalik, sellele võib toetuda ja sellest edasi minna. ma ei hakkaks üle kordama neid argumente, mida me ja meie fraktsioon oleme eelarve selle ettepaneku vastu juba esitanud, need endiselt kehtivad, aga loomulikult me peame aktsepteerima, et eh, kui äh, Ehm, soovitakse, kui parlament saavutatakse enamus, siis see on saavutatud demokraatlikult. artikkel viisteist kolm on see, kus me oleme endiselt eriarvamusel. seal on strukturaalseid ja põhimõttelisi küsimusi, et eh, kas seda instrumenti peaks niimoodi kasutama ja samuti omavahendite puhul, et kas me soovime neid või ei soovi aga kui nad meil on, siis äh, kindlasti on soov saada neid veelgi enam. ja arvude puhul tundub ka, et me oleme üksteisele siiski lähenemas ja võib-olla üks argument, äh, nõukoguga seoses, et ka nõukogu sellega nõustuks. kui me räägime märksõnast Euroopa kaitsealgatus ja selle rahastamisest, et kas me saame esi-, ehitada ka lennukid, millega riigipead saaksid lõpuks Lõuna-Ameerikasse lennata, see oleks kindlasti väga huvitav. Euh äh, härra Castro jah, aga äh, ärgem nüüd äh, entusiasmi ka laskugem, see puudutab ainult teadusuuringuid, ei midagi muud. Gerard Depre järgmisena. Euh, je ne sais pas. Ah. Äh, äh, vabandust, härra esimees, lugupeetud volinik, ma ei tahtnud teid provotseerida, tegemist oli tehnilise vahejuhtumiga. Äh, ma liituksin eelkõnelejatega, nendega, kes avaldasid tunnustust jõupingutuste eest, mida komisjon on teinud oma uue eelarve ettepaneku kallal enne kui asuda põhimõtteliste küsimuste juurde, kui ma vaatan niimoodi üldiselt äh, seda, mida on välja pakutud äh, nende prioriteetide osas, kus mina olen äh, raportööriks või minu fraktsioonil olulistes punktides üheksa protsenti, siis Horisont kaks tuhat kakskümmend vahendite suurusel kümme protsenti, Erasmus pluss kosme jaoks on tagasihoidlikumaid vahendeid lisatud ja ma tahaksin öelda, et minu fraktsiooni prioriteetide osas on vahendite vahendite eraldamine oluliselt kasvanud võib-olla äh, liiga vähe selles osas, äh, mis puudutab äh, vahendeid kliimamuutuste vastaseks võitluseks. Brüsselis toimub suur meeleavaldus, kus nõutakse just nimelt, et sellele valdkonnale tuleb rohkem vahendeid eraldada. aga nüüd ähm, Äh, need märkused, mida siin ei ole, me äh, usaldame oma kolleegi Viotit, kes mind küll ei kuula, nii et, et aga me oleme, usaldame talle läbirääkimiste alustamise, ta võib ka minu nimel sõna võtta. aga üks äh, probleem meil ikkagi on, härra esimees, ma võib-olla räägiksin sellest eraldi, nimelt üks probleem on selles, et nendel läbirääkimistel on kaks tahku Äh, kõigepealt äh, see, mis puudutab vahendeid ja eelarve äh, vahendite kasutamise lõpetamist, eelarveaasta lõpetamist. mulle tundub, et see, mida komisjon on teinud, on väga hea alus aruteludeks, nii et ma toetan seda ettepanekut kui arutelude alust aga siis on veel üks probleem, mis on institutsionaalsed laadi. aluslepingud näevad ette, et on kaks eelarvepädevat asutust kaks eelarvepädevat asutust peavad pidama läbirääkimisi, et kokkuleppele jõuda. nõukogu on meile öelnud, et mis puudutab Türgi pagulasrahastut, ei, ei läbi, ei mingeid läbirääkimisi, seda me ei aruta ja kõik. Te kas lepite sellega, mida me pakume või ei tule üldse raha? ja meie omalt poolt ütleme äh, viisteist punkt kolm ja veel mõningaid huvitavaid asju, aga miks Äh, sellepärast et tegemist on raha, mille osas on äh, kokkulepe juba sõlmitud, me oleme lubanud selle raha välja maksta. Äh, see oli ette nähtud juba varasemates eelarvetes ja teiseks mehhanism, mis finantsmäärusega kehtestati, täpsustab, et seda võib kasutada ka teadusuuringute vallas. ma ei räägi siin summadest ma sooviksin, et kõik vahendid, mis jäävad kasutamata, see nelisada miljonit, seda võiks kasutada. aga ma ütlen, et kui meil on see viisteist lõige kolm, siis eh, ma eh, tõesti oleksin nõus eh, mõningate väiksemate muudatustega, aga seda ei ole juhtunud, härra volinik. aitäh ja nüüd oleme jõudnud lõpule siis variraportööridega, kes kohal on. ja nüüd teiste osade variraportöörid. härra Kölmel, kas te soovite ka teiste osade eh, osas sõna võtta? oi, vabandust, ma ei näinud teid. Eder Kardasabal, palun. en una esquina me he debido de portar mal en alguna en alguna de las últimas eh peitsin ennast siin nurka taha. teistes sektsioonides mul ei ole te-, tegelikult teises osas, teistes osades mul pole suurt äh, midagi rääkida. jaotis viis, peatükk viis, IPC muutmine, mis lubab meil seda ettepanekut natukene väiksemaks teha ma ei taha siin nüüd mikrofoni enda käes lõputult hoida, aga teen siis kiiresti edasi. mis täpselt siin siis juhtus viimasel lepituskoosolekul, kui toimus, kui ettepanek oli laual? see käis enam-vähem kokku sellega, mis meil praegu on. aga me lahkusime sellepärast, et nõukogu ei olnud nõus selle ettepaneku üldsuunaga Nad ei olnud nõus äh, viisteist kolmega. ja mis puudutab numbreid, siis nemad tahtsid suuremaid kärpeid. see oli selle debati tonaalsus, selline oli parlamendi seisukoht, me lihtsalt niisama ei jalutanud minema. ettepanek on nüüd laual. see loomulikult ei olnud täiuslik ja perfektne, aga nõukogu ei tahtnud meiega mingit debatti pidada, nii et küsimus kerkib esile ikka ja jälle. seda ütlesid juba raportöör ja teised kolleegid, mida nõukogu ikkagi tegelikult mõtlevad, kas nad saavad aktsepteerida selle ettepaneku põhisuunda. kui mitte, siis ratas käib edasi ja tegemist on lihtsalt lõputu nõiaringiga. nii et ma ütlen taaskord sama asja parlament ei taha ka-, äh, kaheteistkümnendike peale minna, kaugel sellest, meil on piisavalt probleeme ilma nende äh, probleemideta, mida äh, kaheteistkümnendike süsteem võiks kaasa tuua, aga aga me ei lähe ükskõik mingisuguse ettepanekuga kaasa, hoolimata sellest, mida kaheteistkümnendikud kaasa toovad. meil on vaja teada, milline on nõukogu seisukoht selle suhtes, enne kui me läheme läbirääkimiste laua juurde tagasi. võib-olla raportöör saab vaadata siin detaile äh, üksikasju, et vaadata, kas siin on mingisugust manööverdamisruumi numbrite suhtes, aga enne seda on meil vaja teada, kas kõik on põhiprintsiipides äh, kokku leppinud. härra Kölmel, on teil midagi lisada? härra Kölmel, on teil midagi lisada? jah, te juba rääkisite ära, mida meie arvame osast kolm ja ka teistest osades ja nüüd läheme nende kolleegide juurde, kes ei ole raportöörid, aga soovivad sõna saada. härra Fernandes kõigepealt. aitäh, esimees, ma teen väga kiiresti. ma tahaksin tänada teid selle ettepaneku eest. tahaksin tänada volinikku Mikku, tahaksin teda tänada selle pädeva töö eest, mida ta on teinud, väga kvaliteetse töö eest ja samuti suure lojaalsuse eest parlamendi suhtes ja ka nõukogu suhtes. tahaksin samuti tänada raportööre. ma arvan, et mitte keegi ei saaks aru, kui me äh, alustaksime kahe, kahe tuhande üheksateistkümnendat aastat äh, eelmise aasta kaheteistkümnendikuga. Äh, sellepärast, et see oleks tõesti väga-väga väike summa, üks väiksemaid meie ajaloos. ma leian, et mitte ükski kodanik ei Saksamaal ega Prantsusmaal ei saaks aru, et ähm, nemad äh, on kõige suuremad äh, kasusaajad teadusuuringutest, aga nad ei soovi äh, teadusuuringute eelarverida tugevdada aga me ei räägigi praegu tugevdamisest, me räägime nendest kohustustest, mis võeti, aga mida ei täidetud, nende vahendite kasutamisest. me räägime sajast miljonist eurost ja Saksamaa on kõige suurem tulusaaja Äh, Prantsusmaa on suuruselt kolmas äh, tulusaaja ja lõpetuseks ütleksin, et võib-olla Saksamaa rahas, rahandusminister soovib kaheteistkümnendike süsteemi. võib-olla mm, Prantsusmaa rahandusminister soovib, et need esialgsed kaheteistkümnendikud kasutusele võeksite aga ma olen täiesti kindel, et kantsler Angela Merkel ei soovi kaheteistkümnendike süsteemi ja Macron samuti mitte ei soovi kaheteistkümnendike süsteemi. ja nüüd on äh, vaja tõstagi see teema poliitilisel tasandil, sellepärast et meil on olukord Euroopa Liidus, kus ebastabiilsus valitseb ministrite ridades, kes tahavad tugevdada seda ebastabiilsust me peame neile avalikult ütlema, et ähm, äh, ja, ja et me seda ei talu ja välja näitama äh, või näitama, mida teha. me soovime, et Euroopal oleks stabiilne eelarve, see eelarve peaks olema realistlik ja samas ka vastutustundlik, aitäh. aitäh, härra Brõšan. suur tänu, tahaksin kõigepealt tänada volinik Oettingeri selle teise eelarveprojekti esitamise eest ja meile täna tutvustamise eest. kõigepealt tahaksin öelda järgmist. see, et äh, esimene katse läbi kukkus, ei ole hea institutsioonide usaldusväärsuse jaoks, ei nõukogu, komisjoni ega ka parlamendi jaoks. ja ajakirjanduses võisime seda juba näha. aga kui aus olla, siis ei olnud ka draama, et me esimesel katsel kokku ei suutnud leppida, aga see saab olema tõsiste tagajärgedega draama, kui me teisel katsel kokku leppida ei suuda. see õõnestaks Euroopa Liidu usaldusväärsust, see oleks halb liikmesriikidele ja ka kasusaajatele, nii nagu komisjon juba ise märkis mis puudutab erinevaid seisukohti ja seda, kui keerulised läbirääkimised on, siis äh, see ei ole piisav argument. inimesed teevad iga päev rasket tööd, politseinikud, pagarid, kes peavad hommikul vara üles tõusma, arstid, õpetajad, nad kõik töötavad rasketes tingimustes, aga teevad oma tööd. nii et ka meie peame tegema oma tööd ja enne jõule siiski eelarve vastu võtma ja just seetõttu, Daniela, ma arvan, et me peaksime olema läbirääkimistel kindlad, me peame äh, selgelt määratlema oma punased jooned, mis on meie jaoks tähtsad, kust me üle minna ei saa, aga loomulikult peame olema ka konstruktiivsed ja valmis pakkuma lahendusi, vastuseid nõukogu ettepanekutele ja avaldama survet ka nõukogule täpselt samamoodi, nagu Emmanuel Fernandez enne selgitas. nii et minu lähenemisviis on määratleda meie punased jooned, aga siis nende piires olla konstruktiivne, töötada lahenduste nimel, aga see ei tähenda, et et äh, meie tuleme samm-sammult nõukogule lähemale, aga nemad ei liigu sammugi oma positsioonilt. ma arvan, et see teine eelarveprojekt on väga hea lähtepunkt, et ületada erimeelsusi parlamendi ja nõukogu vahel, need erimeelsused on ilmselgelt olemas, sest vastasel juhul me ei oleks läbi kukkunud, aga nagu ma ütlesin, meie prioriteet mm, peab olema, et lõpuks eelarve ikkagi vastu saab võetud ja samas peame avaldama survet ka nõukogule, sest lõppkokkuvõttes tahame anda panuse eelarve vastuvõtmisse, aga ka nõukogu peab andma panuse, me ei saa ainult ise üksinda eelarvet vastu võtta ja ainult ise järeleandmisi teha, vaid ka nõukogu peab olema konstruktiivne, aitäh! aitäh, keegi rohkem sõna soovinud ei ole ja nüüd lubage ka minul oma isiklik seisukoht välja öelda. kõigepealt tahaksin rõhutada et see on meie viimane eelarve sellel ametiajal. tegemist on olulise poliitilise aktiga. komisjon on teinud ettepaneku, mis on meie jaoks äh, miinimum äh, vastuvõetav miinimum, sellepärast et kui me peame loobuma Äh, kõigest, ähm, siis milline näeks meie äh, mitmeaastane finantsraamistik järgmiseks äh, seitsmeks aastaks välja selle kõige taustal? niisiis, ähm, ma sooviksin, et homme pärastlõunal, kui algab triloog, suudaksime positiivses suunas edasi liikuda. lepitusmenetluse ajal me korduvalt ütlesime, et meil on tunne, et on olemas parlament, on olemas nõukogu aga nõukogu tunneb ennast tihti erinevate rahandusministeeriumite esindajatena eh, ja mõnikord on neil tunne, et poliitika riigi tasandil või valitsuse tasandil ei puutu asjasse. me eh, peame hoolitsema selle eest, et nad võtaksid poliitilise vastutuse me näeme siin ja seal, kuidas kodanikud muutuvad vihaseks, nad ei ole enam eh, avaliku raha haldamisega rahul. Neil on tunne, et tehnokraadid on tulnud võimule. meil on võimalus ähm, Äh, saavutada teadusuuringute osas äh, kompromiss äh, aastaks kaks tuhat üheksateist ja panna maksma siis demokraatlik lähenemine bürokraatliku lähenemise asemel ja soovin edu sellele protsessile, mis meid ees ootab, tahaksin tänada kolleege, samuti pearaportööri, asutuste raportööre, teiste osade raportööre ja ka teid, härra volinik see teie isikliku veendumuse eest ja teie valmisoleku eest jagada meiega oma mõtteid. see on äärmiselt oluline äh, selles osas, mis puudutab Koreperis toimuvat. härra Voon on sõna soovinud Ah oui. Bien, oui, donc je fonde beaucoup d'espoir jah, nagu ma ütlesin, ma panen suuri lootusi sellele, mis pärastlõunal juhtuma hakkab. härra volinik, aga milline on teie mulje siis kogu sellest arutelust? lugupeetud esimees, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud saadikud. ma olen väga tänulik minu arvates väga konstruktiivsete sõnavõttude eest. ma usun, et meil kõigil on põhjus äh, olla teile teie toetuse eest tänulikud. Te küsisite mult, äh, mida arvab nõukogu äh, Nad ei ole veel mulle teadaolevalt seisukohta võtnud. täna pära-, pärastlõunal peadirektoriga koos panime, tutvustasime neile oma uut ettepanekut, meil toimus esimene arvamuste vahetus sellel teemal ja mõned seal rõhutasid, et eelarve tuleks tõsta, on selliseid, kes leiavad, et need vahendite suurendamised, mis me oleme ette näinud, ei ole neile vastuvõetavad ning siis on selline üsna kriitiline seisukoht mõnide liikmesriikide osas, mis puudutab artiklit viisteist kolm Äh, terve rida liikmesriike ei soovi, et seda võetakse kasutusele äh, ja äh, aga nad on igatahes valmis meie ettepaneku võtma homsete kõneluste aluseks. ja ei saada seda tagasi ilma läbivaatamata. proua Olmaier ei ole te tegelikult Äh, me, me, me ei ole veendunud, et äh, äh, viiendas rubriigis oleksid täiendavad kärped viga. me olen, ma olen väga selgelt öelnud, et stabiilsus saabub aastaks kaks tuhat kakskümmend kaks ja, ja võib-olla see rubriik seitse 7 Äh, on midagi, millest me peaksime rääkima mitmeaastase finantsraamistiku raames, aga rubriik viis on selline, kus siis kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, kahe tuhande kahekümnendal aastal midagi muuta ei saa. Äh, ma leian, et äh, parlament ja komisjon on oma seisukoha välja öelnud ja liikmesriigid, mitte ainult nõukogu, peavad arvestama äh, võimalustega, mis neil, nende rahandusministeeriumitel on. Äh, härra Kölmel, suur aitäh teie positiivse hinnangu eest. artikli viisteist kolme osas on teil põhimõttelisi küsimusi. jah, äh, ma saan sellest aru, aga ma tahaksin teile öelda järgmist Äh, see viisteist kolm puudutab ainult äh, Horisonti äh, kaks tuhat kakskümmend ja Euratomi, niisiis uusi teadusuuringute valdkondi. see ei puuduta mitte mingeid teist, teisi valdkondi me ei taha selle ettepanekuga nii-öelda avada ust lahendusele kõik või mitte midagi et, et kui me mingi paindlikkuse lubame, siis teadusuuringute vallas ja järgmisel aastal, aga selleks on samuti vajalik parlamendi ja nõukogu heakskiit. ma leian, et see teatud paindlikkus on üsna oluline, sellepärast et kui me vaatame, et meil on väga häid teadusuuringute projekte, mis ellu ei rakendu Äh, mis saadetakse tagasi äh, selle, äh, siis me saaksime selliseid probleeme rahas- pro,, projekte rahastada, kui me eelarvest vahendeid ümber suunaksime. ma lähtun sellest, et ka tulevikus, kui me meil on näiteks Horisont projekt, Äh, kui meil on seal kuusteist, seitseteist miljardit, äh, siis igatahes on äh, summa kolmekohaline ja väga oluline on sinna ülejääkidest vahendeid juurde panna. nii et, et see võib-olla on üks väikene protsendikene, ei ole eelarve jaoks väga oluline aga minu arvates on artikkel viisteist lõige kolm mõistlik vahend ja ma ei saa, ma ei tõlgendaks seda nii, et see on ainult teadusuuringutele, see ei olnud meie ettepanek. suur aitäh ja me kohtume õhtul ja eh, homme ka ja olen valmis vastama teie nõustajatele ja assistentide küsimustele ja me kohtume siis triloogil. aitäh, härra volinik. ja härra Viotti, eh, meie pearaportöör ehk võtab meie mõttevahetuse nüüd kokku E suur tänu ja suur tänu veel kord ka volinikule ja kõikidele kolleegidele, kes omalt poolt sõna võtsid ja oma panuse andsid sellesse arutellu. volinik, nagu erinevad kolleegid juba maininud on, oleme jõudmas nüüd lõpusirgele ja püüame nüüd analüüsida seda, mida me viimastel kuudel oleme teinud, me oleme äh, nõukogule tegelikult äh, korduvalt vastu tulnud viimaste kuude jooksul ja mõnikord tasub äh, endale meelde tuletada ka seda, millest me oleme loobunud. näiteks viisteist kolm artikkel on olnud nõukoguga teemaks ja me oleme äh, kärpinud korduvalt äh, erinevaid osasid ja oleme aktsepteerinud äh, nõukogu poolt välja käidud avak-, ajakava ja ei ole seejuures äh, sugugi kaevanud. nõustun ka kolleegidega ja sellega, mida ütles ka härra Artui. mõlemad eelarvepädevad asutused väärivad äh, lugupidamist kui me, kui toimub võitlus, siis äh, alati äh, võib-olla üks võitlejatest võidab, aga see õnnestab Euroopat. me ei tohi sellel lasta juhtuda. ja kui selline võimuvõitlus toimub, siis sellest kaotab vaid Euroopa. aitäh Äh, härra volinik, lasen teil nüüd minna, sest tean, et eelarve kontrolli komisjon juba ootab teid õnn kaasa. jah äh, aitäh ka, äh, soovin teile edu ka Koreperi ees peetavaks ettekandeks, see tõesti hõlbustaks asju homme, aitäh! ja nüüd, kallid kolleegid, annan sõna härra Ashworthile. Äh, äh, ta ei saanud aga paraku ise siia tulla. Jose Manuel Fernandez esindab teda aitäh, härra esimees, ma teen kiiresti, tahaksin tutvustada neid ülekandeid, mis äh, austavad kõiki reegleid äh, ja kõiki, äh, kõiki neid määrusi, mis meil rahanduse vallas on. tegemist on siis vahendite, täiendavate vahendite eraldamisega eelarvereale üks A selleks, et Eh, Konrad Adenaueri hoonet renoveerida Luksemburgis. Eh, tegemist on otsusega, mis on juba langetatud eelarvekomisjonis eh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, üheteistkümnendal juulil. aitäh! väga hea Äh, härra Debreel on ettepanek, mida tahab äh, meile esitada, kas härra Fernandesel on ka midagi öelda selle kohta, ei ole? ma arvan, et me võime nüüd hääletada, sellepärast et ja hääletame elektrooniliselt, nii et, et äh, minul ei olegi kaarti kaasas, minu hääl tuleb siis lisada, teeme kontrollhääletuse. siin on veel ilma kaardita inimesi niisiis, äh, proovihääletus. veel üks ilma kaardita. nii et, et kaks inimest tuleb juurde lisada. nii, hääletus on alanud ja see on kontrollhääletus. nii, kõik toimib. hääletus on alanud. teeme kontrollihääletuse nii, nüüd on hääletus lõppenud ja nüüd lähme päris hääletuse juurde. niisiis elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? ei ole, jah. hääletus on lõppenud ja lisame kolm häält kaheteistkümnele, seega viisteist. üks vastu, erapooletuid ei ole kas on veel mingeid muid küsimusi, ma ei näe, et kellelgi oleks, seega teatan teile, et meie järgmine kohtumine on ette nähtud kümnendaks detsembriks, see toimub Strasbourgis. vabandust, jah, kuusteist nelikümmend viis ja tegemist on äh, ühis, vabandust, kell neli ja koos eelarve kontrolli komisjoniga, nii et, et Strasbourgis äh, kellaaega veel täpsustatakse ja kolmeteistkümnendal detsembril eelarve kontrolli komisjoniga koos Strasbourgis ja nüüd tahaksin tänada härra äh, Sarvamaad sest tema juhatab siis koosolekut homme, mina lähen ära Pariisi kohtumiseni!